Prego. Please, can you sit? kolleegid, palun istuge oma kohtadele. kui, palun, et eh, istuge oma kohtadele. kui olete valmis, siis eh, võime alustada hääletamist enne hääletamist sooviksin ma rõhutada, härra esimees Puusek, kes on ka nagu raportööri rollis, eelistas juhataja kohalt maha istuda selleks ajaks, kui tema raportit hääletame, nii et mina asendan teda sel ajal ning äh, kontrolligem nüüd seda, et meie hääletus, ähm, et meie hääletusmasinad toimivad samal ajal. näeme, kas äh, kõik on siin, võib-olla on liialt äh, palju inimesi kohal, nii et kontrollhääletus. täna on meil kõigil hea meel, et päike paistab, nii et palun hääletage kõik jah. La votazione aperta. Hääletus on alanud. Abbiamo votato. Kas kõik on hääletanud? Hääletus on lõppenud. Süsteem toimib. Ja kõik on äh, korras. Võime minna nüüd edasi hääletusega. Eh, okei okay., okei okay., assicuriamo il collega che il suo voto kinnitame kolleegile, et tema hääl võetakse arvesse, sest kõigil teistel on hääletuskaardid kaasas. niisiis, esimene eh, raport puudutab euro-, soovitusi Euroopa Komisjonile eh, TTIP läbirääkimiste pidamiseks. esimene kompromiss, üks, kes on poolt kes on vastu, kes on erapooletu. ja äh, kompromiss on vastu võetud. järgmine kompromiss kaks, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, hääled, kompromiss on vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, tagasi lükatud, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. mulle tundub, et on vastu võetud, aga kontrollime, niisiis muudatusettepanek kolmkümmend üks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kolm, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. me jätsime vahele kolmekümne nelja, kolmkümmend üks lükkame tagasi, nii mis peame hääletama kolmekümmend nelja, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, tagasi lükatud. vabandust, vastu võetud, vabandust. ma ei näinud seda ühte häält. vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek nelikümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kaks, kes on poolt scusate. vabandust, muudatusettepanek nelikümmend kaks hääletatakse eh, nii-öelda lisana, addition, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, ma soo-, eelistaksin kontrollida, ma eh, ausalt öeldes kõiki käsi ei näe, nii et muudatusettepanek nelikümmend kaks, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud La votatsioone chiusa. hääletus on lõppenud. Ehm, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend kolm, kes on poolt? ja kes on vastu? kes on erapooletu? tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend viis, kes on poolt? kes on vastu, erapooletu, äh, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, kontrollime elektrooniliselt. mulle öeldakse ette, aga ma eelistan kontrollida, niisiis viiskümmend seitse elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud muudatusettepanek viiskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, tagasi lükatud muudatusettepanek kuuskümmend, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromiss neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud. niisiis muudatusettepanek kuuskümmend neli, kes on poolt? kes on vastu? kes on erapooletud äh,? tagasi lükatud muudatusettepanek seitsekümmend üks, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek äh, kaheksakümmend, kes on poolt, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus äh, kaheksakümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaheksakümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus äh, kaheksakümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. järgmisena hääletame muudatusettepanekut üheksakümmend kuus, mis on, hääletatakse nii lisana, muudatus üheksakümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksakümmend, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus sada kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus sada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus sada kümme, kes on poolt, kes on vastu er, kes on vastu, kes on erapooletud, tagasi lükatud, kontrollime. hea meelega sada kümmet, muudatusettepanek sada kümme. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud ja muudatusettepanek on tagasi lükatud. muudatus sada kolmteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus sada neliteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime sada neliteist, kes on poolt, vabandust, hääletus on alanud, kõneleja parandab ennast, muudatusettepanek sada neliteist, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? ei ole, vastu võetud vastu võetud. muudatus sada viisteist, kes on poolt ja vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus sada seitseteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus eh, sada üheksateist kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, eh, vastu võetud. vastu võetud, eh, aga kontrollime, et kolleegi rõõmust ajada. muudatus sada üheksateist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. Te olete nüüd rahul? ei, vabandust, muudatus sada kakskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud äh,, tagasi lükatud. muudatus äh, sada äh, seitseteist, kes on poolt, kes on vastu, vabandust, muudatus äh, sada üksteist, ma lugesin valesti, kes on poolt, kes on vastu kes on erapooletu, tagasi lükatud. muudatus sada kolmkümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud. muudatus sada kolmkümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud sada kolmkümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus sada kolmkümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatus sada nelikümmend kuus, sada nelikümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatus sada viiskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, tagasi lükatud. muudatus sada viiskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada viiskümmend kolm. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. La votazione è chiusa. hääletus on lõppenud. vastu võetud, vabandust. sada viiskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud äh,, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus sada viiskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud Eh, kontrollime elektrooniliselt sada viiskümmend üheksa, et hääletus on alanud. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, vastu võetud ja sada kuuskümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, kontrollime elektrooniliselt sada kuutekümmend viit. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kuuskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, tagasi lükatud muudatus sada ähm, seitsekümmend üheksa, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend neli, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, sada kaheksakümmend neli hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kaheksakümmend kaheksa. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime sada kaheksakümmend kaheksat. hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus sada üheksakümmend viis, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksakümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et on tagasi lükatud, kui soovite, kontrollime. kakssada kolm, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud kakssada seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Äh, ühine hääletus kakskümmend äh, neli kuni kuuskümmend, kes on poolt ja vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime kakssada kuut. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. kakssada kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, e, peaks olema sarnane nagu eelminegi, vastu võetud kakssada kaksteist, kes on poolt, see ei saa sama olla, sest meie fraktsioon hääletas teistmoodi, palun kontrollige. niisiis, eh, kakssada kaheksat kontrollime, hääletus on alanud, kakssada kaheksa. kas kõik on hääletanud, hääletus on nüüd lõppenud, tagasi lükatud. vabandust, aga Äh, väga kerge on eksida nende häältega siin, kakssada kaksteist, kes on poolt, kes on vastu, me kontrollime kiiresti, siis pole probleeme, kakssada kaksteist, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, vastu võetud ei, vabandust, tagasi lükatud. kakssada kolmteist, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, tagasi lükatud. kakssada viisteist, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, kontrollime elektrooniliselt kakssada, kakssada viiteist, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus üks, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, tagasi lükatud, muudatus kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatus kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, muudatus neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud muudatus viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatus seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud lõpphääletus, mis on elektrooniline, nimeline hääletus on alanud. see on ju see, eks ole. hääletus on lõppenud. vastu võetud suure häälte enamusi, õnnitleme esimees Puusekit. Il secondo voto che dobbiamo fare riguarda un'opinion che esprimeremo per la edasi järgmine hääletus, tegemist on ühinenud rahvasteorganisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli Doha muudatuse sõlmimine, sellega võetavate kohustuste ühine täitmine. nimeline hääletus, elektrooniline hääletus ja see on alanud. Avete votato tutti? no, no.. kas kõik on hääletanud? Need, kes ei ole veel hääletanud, siis palun tehke seda. hääletamine on nüüd lõppenud. ja see on vastu võetud. edasi. see on suuliselt vastatava küsimuse vastuvõtmine inimressursid Atsari teostatavaks energia hulgimüügituru järelevalveks. Jerzy Puusek on autor, nimeline hääletus, elektrooniline hääletus ja see on alanud hääletamine on lõppenud. ei, veel siiski mitte, nüüd on lõppenud. ja see on vastu võetud. järgnevalt eh, hääletame kollektiivse raportit investeerimine töökohtadesse, majanduskasvu ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine liidus kas teie ees on kõik, kõigi ees on see tekst? kompromiss üks. hääletame, kes on poolt, kes vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi muudatusettepanek kaheksa. kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üksteist, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, peame kontrollima elektrooniliselt, palun. neliteist. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. võime kontrollida ka elektrooniliselt, palun. muudatusettepanek viisteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud edasi seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud. peame kontrollima elektrooniliselt, muudatusettepanek kakskümmend, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. on tagasi lükatud. edasi kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kahe juures on lisand, mis eile õhtul veel kokku pandi. Te olete kõik saanud kõige värskema teksti. edasi kolmkümmend viis, teised langevad ära. kolmkümmend viis, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. nojah, kompromiss kolm, kaks osa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, peame kontrollima elektrooniliselt. hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend, kes on poolt? vastu. kes on erapooletu? vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend, peame kontrollima elektrooniliselt, äh, elektrooniline hääletus on alanud ja on lõppenud vastu võetud. viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss viis kahes osas. kes on esimese osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teise osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, kaks osa jälle, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt. kuuenda teise osa. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud nii et teine osa lükati tagasi, nüüd muudatusettepanek kaheksakümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse. olgu, läheme kaheksakümne kuue juurde tagasi, kontrollime elektrooniliselt, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud tõsilugu, ei olnudki nii ilmselge. edasi kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, palun. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, siis on hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend võeti tagasi, siis kaheksakümmend üheksa, kes poolt, vastu. nii, tagasi lükatud tundub mulle, ütleb proua esinaine. nii, üheksakümmend võeti tagasi kaheksakümmend üheksa oli ära, nüüd tuleme üheksakümne ühe juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaks, kes poolt, vastu. kontrollime, palun. hääletamine on alanud. nii, sotsialistidel on üks hääl üle, hääletamine on nüüd lõppenud ja see on vastu võetud. lõpphääletus. palun teeme seda elektrooniliselt. nii, kogu raporti lõpphääletus ja hääletamine on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. palju õnne kolleeg Šlikovskile. järgnevalt järgnevalt läheme Adam Kirgi arvamuse mm, hääletamise juurde. olge head, pange tähele, head kolleegid. tegemist on väga keeruka hääletusnimekirjaga. Äh, hääletame elektrooniliselt, siin on teatud äh, hääletuspunktide vahel äh, teatud ühendused, keerukas on see kõik, nii et muudatusettepanek üks, teeme elektrooniliselt, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. edasi kaks, nelikümmend kaks poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt. nelikümmend kaks. hääletamine on alanud ja lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu. kes on erapooletu? tagasi lükatud. nüüd hääletame plokis muudatusettepanek kolm ja neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, kes on poolt? kes vastu? erapooletu, tagasi lükatud. viis kes on poolt, vastu, kes on erapooletu, tagasi lükatud. nüüd hääletame jällegi plokis. võtame kolm äh, kuni sada seitseteist. kes on nende poolt, kes vastu, kes erapooletu? tundub, et kontrollime palun elektrooniliselt, nii et esimene plokk ja hääletus on alanud. üks Rahvapartei hääl on üle. nii et parandame selle palun ära. hääletamine on lõppenud. Need muudatusettepanekud on vastu võetud. edasi, teine plokk. nelikümmend neli kuni sada kakskümmend üks kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nii et teine plokk vastu võetud. nüüd viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud. teen ettepaneku, et kontrollime elektrooniliselt, palun. viiskümmend Avete votato tutti? kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. edasi järgneb plokk üksteist kuni kaheksakümmend kaheksa. kes poolt? vastu? erapooletud? kontrollime elektrooniliselt, palun nii et üksteist kuni kaheksakümmend kaheksa hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend seitse langeb ära, kuuskümmend kuus ja sada kuus. edasi kolmanda ploki juurde jõuame muudatusettepanek nelikümmend kolm kuni üheksakümmend kaheksa elektrooniliselt võtame kohe, nii et ei teki mingisuguseid äh, küsimusi. nelikümmend kolm kuni üheksakümmend kaheksa hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud edasi sada üksteist kuni sada kolmteist. selle hääletuste nimekirja põhjal näib niimoodi, et viiskümmend üks kuni kuuskümmend üks on automaatselt vastu võetud, kuna kolmas plokk äh, juba selle poolt hääletasime. edasi sada üksteist kuni sada kolmteist, kes on poolt, kes vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. nii, edasi järgmine plokk sada viisteist kuni sada kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. nii et võime otse minna saja kahekümne juurde, sellepärast et teised langevad ära, sada kakskümmend siis hääletame, palun. kes poolt? vastu. kontrollime palun. sada kakskümmend, elektrooniline kontroll ja hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm langeb ära, siis muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. ei, siiski kontrollime kaheksat, palun, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. muudatusettepanek üheksa. kes poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi võtame plokis kuuskümmend viis kuni üheksakümmend üks. kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üks ja sada kuus eh, ploki kaupa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis sada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime palun. sada kolmteist. siiski kolmteist, parandab esinaine. vabandan, ütleb ta, muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt? kas kõik on elektroonilise hääletuse teinud, siis on hääletamine lõppenud ja vastu võetud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt, palun. seitsekümmend neli, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi järgmine plokk. seitsekümmend üheksa kuni kaheksakümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi plokis äh, kaheksakümmend kaks ja kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, peame kontrollima elektrooniliselt. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime palun hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend viis ütleb esinaine, siiski kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus poolt,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 vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime palun üle. hääletamine on alanud, üheksakümmend kolm on see, mis me hääletame. tagasi lükatud. Lähme edasi, üheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nüüd plokis sada kuni sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kontrollime see seitsmeteistkümnendat, palun. kas kõik jõudsid hääletada? näed, see on suletud, muudatusettepanek on tagasi lükatud. muudatusettepanek sada seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number sada kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. plokis sada üksteist, sada kaksteist ja sada kolmteist. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek on sada neliteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. plokis sada viisteist, sada kuusteist, sada kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd läheme edasi. plokis sada neliteist, sada seitseteist ja kakskümmend viis. plokis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd äh, sada kakskümmend viis poolt, vastu. sada kakskümmend viis, vabandust. Äh, muudatusettepanek sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd muudatusettepanekud plokis, kontrollime saja kahekümne viiendat. elektrooniline hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. muudatusettepanek on tagasi lükatud. sada kakskümmend kaks ja sada kakskümmend kolm plokis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime, kontrollime seda, siis neid hääletusi on avatud. kas kõik jõudsid hääletada? siis on hääletus suletud. see muudatusettepanek vastu võetud. sada kakskümmend kuus, palun poolt äh,. langeb ära, sada kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime palun eh, sada kakskümmend kaheksa, elektrooniline hääletus on avatud kujutasite kõik hääletajad on ainult suletud ja see on vastu võetud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kolmkümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksateist. muudatusettepanek kaheksateist on minu nimekirjas järgmine. palusite kontrollimise kolmekümnenda osas, teeme kiirelt hääletus on avatud. hääletus on suletud. see muudatusettepanek on vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd läheme edasi, muudatusettepanek üheksateist ja kakskümmend kuus. teeme selle kohe elektrooniliselt, et äh, kindel olla, nii et äh, üheksateist ja kakskümmend kuus kohe elektroonilisele hääletusele. hääletus on suletud. vastu võetud. edasi muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks, elektrooniline hääletus, kahekümne esimeses osas hääletus on avatud. hääletus on suletud. see muudatusettepanek on vastu võetud. kakskümmend kaks langeb ära, et siis on kakskümmend kolm järgmine poolt, vastu erapooletud, see mu, teeme elektrooniliselt, palun. kakskümmend kolm. hääletus on suletud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd äh, plokis kakskümmend, seitsekümmend kaheksa ja kakskümmend üheksa aga ei hääletage üldse, kolmekümnes palun. ja ka kolmekümnendat ei hääleta, kolmekümne esimene hääletusele poolt, vastu, erapooletud. suur tänu koostöövalmiduse eest, kallis kolleeg. tõmmast võetud. nüüd muudatusettepanek kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd edasi me ei hääleta, äh, hääletame kolmekümne kaheksandat muudatusettepanek kolleeg Rivasilt, teeme elektrooniliselt kohe, kolmkümmend kaheksa elektrooniliselt, hääletus on avatud, kolmkümmend kaheksa, hääletus on suletud, rahvaparteid, teid on liiga palju, rahvapartei hääletus on suletud. muudatusettepanek on tagasi lükatud. edasi muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek äh, nelikümmend Bensonilt, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime igal juhul elektrooniliselt, hääletus on avatud. kas jõudsite hääletada kõik? hääletus on suletud. vastu võetud. nüüd lõpphääletus elektrooniliselt. lõpphääletus, palun. hääletus on avatud hääletus on suletud. see muudatusettepanek on vastu võetud, härra Kiirek, tunnustusavaldus teile ja teie kaastöötajatele, suur tänu! sellega on hääletused lõppenud, see oli keeruline, suur tänu, et olite valmis selleks kõigeks mõni minut pausi ja anname võimaluse neile, kes peavad kindlasti lahkuma saalist, seda ka teha rahulikult please. kolleegid, palun. olge koostöövalmid, mängige kaasa ja minge minema kiiresti. järgmine päevakorrapunkt on väga-väga oluline, kolleegid, ja palun nii kiiresti kui võimalik neil, kes saali taha, ei taha jääda, siit lahkuda, palun. Procediamo quindi al prossimo punto. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, palun. kolleeg Katen van Bremti arvamustega on tegemist punktide kolmteist ja neliteist all Euroopa strateegiliste investeeringute fondi kohta. võib-olla tuletaksin teile veel lühidalt meelde mõned asjasse puudutavad faktid, te küll käite kogu aeg meie kohtumistel, aga sellegipoolest. kõigepealt esitati suisa viissada muudatusettepanekut väga,, väga-väga palju seega on teinud kolleegid ettepanekuid ja nagu te teate, on meie komisjon kaasatud, komisjon vastavalt kodukorra artiklile viiskümmend neli selles osas vastutab äh, majandus- äh, ja rahanduskomisjon, nii et meil on äärmiselt oluline roll äh, täita selle seadusandluse juures. ma tahaksin tänada siiralt meie raportööri, ta on ära teinud väga-väga suure töö ja suur tänu proua raportöörile selle eest, et ta on teinud teiste raport, variraportööridega nii hästi koostööd, me oleme väga hästi koostööd teinud, et jõuda sellele, sellesse punkti. Äh, proua Van Brempt, äh, mõneks minutiks teile siis nüüd sõna teema sissejuhatuseks äh, ja siis saavad sõna kolleegid ja ülejäänud kõik. Katleen, palun. suur tänu, härra esimees. ma hindan väga-väga kõrgelt äh, teie tänusõnu ja tänan omalt poolt äh, kõiki variraportööre, assistente ja komisjoni kaastöötajaid. ma tahan rõhutada seda, et äh, tõesti, aega on meil väga-väga napilt käes äh, selle teema osas ja ma olen ausalt öeldes väga-väga mures, et et selle üle, et kas me üldse jõuame kompromissideni ja korraliku hääletusnimekirjani. ma tahaksin rõhuda sellele, et äh, ega me ei otsi äh, siin kokkulepet äh, siin meie komisjoni sees, kui see nii oleks, et ainult meie peame kokku leppima, siis ei olekski see nii suur asi, et neid muudatusettepanekuid on palju, aga me peame leidma vahepeal kokkuleppe ka teiste komisjonidega, kõik on omavahel seotud. meil on jah, ainupädevus teatud küsimustes, aga sellest ei ole mitte mingisugust kasu, kui me ei taga selle, et näiteks rahastamise osas, tulen selle juurde tagasi, et näiteks grantide rahastamise osas ei, äh, ei ole me ka majandus- ja eelarvekomisjoni ainupädevustega arvestanud, lõpuks meie positsioonid parlamendis peavad ju olema ühtsed, ilma selliste ühispositsioonideta ei oleks läbirääkimisi algatada väga lihtne. aga praegu meil veel sellist äh, koherentset äh, seisukohta ei ole. lubage mul paari sõnaga rääkida peamistest poliitilistest äh, punktidest, ei räägi detailselt kõikidest muudatusettepanekutest, see oleks võimatu, vaid räägin peamistest suunadest, sellele peab keskenduma, nagu ma alati olen öelnud, meil on teatud pädevused ja kasutagem neid siis. Öelgem väga selgelt äh, seal välja selles osas ja, ja sõlmigem selle, nendes aspektides head lepingud, head kokkulepped. on täiesti võimalik, et fraktsioonid siin komisjonis koostööd teevad ja ühisseisukohad välja selgitavad. alustan kõigepealt rahastamisest, me pidasime väga pikad arutelud maha äh, volinikega äh,, sealhulgas Kadaineniga ja ITRES, tran-, transkomisjonis, majanduskomisjonis ja eelarvekomisjonis on teatud suunad paigas see on väga positiivne, sellepärast et kui ma vaatan siin meie muudatusettepanekuid ja Majanduskomisjoni ja eelarvekomisjoni muudatusettepanekud, ma ei ole kõiki neid küll läbi lugenud, ma ei hakka teile isegi mängima siin seda, et ma kavatsen neid kõik läbi võtta, üle tuhande on neid nimelt kokku eelarve ja, ja majanduskomisjoni peale. aga põhisuundi ei ole keegi küsimärgi alla seadnud, see on positiivne. me peame keskenduma ainult artiklile kaheksa, tagama selle, et äh, me teeme koostööd äh, majandus- ja eelarvekomisjoniga, selles osas olen ma suhteliselt optimistlikult meelestatud. teine meie jaoks on väga oluline, on artikkel viis punkt kaks, ka see kuulub meie ainupädevuse alla, siin on kolm peamist elementi, kõigepealt me tagama, peame tagama selle, et meil on korralik nimekiri kõikidest kriteeriumitest, eriti nendes sektorites, kuhu me tahame investeerida, energia, energiainfrastruktuur, kõik, mis puudutab taastuvaid energiaallikaid, digitaalagenda, teadus- ja arendustegevus ja me oleme üritanud ähm, selged seisukohad panna paika, arvestades äh, võib-olla mitte kõikide fraktsioonide prioriteetidega, aga enamustega kindlasti. ja nüüd edasi ähm, abikõlbulikkuse või toetuskõlbulikkuse kriteeriumid, põhisuundades ei aita, me peame tagama ka selle, et me raamime ära selle, mis on üldse võimalik investeeringute puhul äh, vastavalt Euroopa poliitikatele, see on minu meelest väga oluline Euroopa kliimapoliitika ja meie poliitikad teistes valdkondades, mis siis raamivad seda investeeringut nagu. ja kolmandaks, nagu ma aru saan, kokkulepet praegu veel ei ole, nimelt siis ähm, sihtotstarbelisuse osas mina seadsin eesmärgiks äh, selle, et meil oleks ainult üks äh, konkreetne sihtmärk, äh, energiatõhusus, on mõned muudatusettepanekud, mis toetavad seda lähenemist, need on tulnud erinevatest fraktsioonidest ja enamus on selle poolt, mina selle juurde jääksin, aga ma tean muidugi, et küsimärke on veel õhus palju aga üks asi on veel lahendamata, nimelt VKE-de osas, kui palju Euroopa Liidu grantidest äh, ja investeerimispanga ja äh, teistest fondidest läheksid siis VKE-desse. võib-olla õnnestuks neid ka, kahte kuidagi äh, siin komisjonis ühendada enamus meist on huvitatud sellest, et rõhuasetus oleks äh, VKE-del, minu meelest on see ka vajalik, aga tagada tuleb ka see, et äh, Euroopa Investeerimise Pangale me ei anna täiesti vabu käsi selles küsimuses. on väga-väga oluline, et meie parlamendina sead-, paneksime paika need äh, suunad, kuhu investeeringud tuleks üldiselt suunata. ja see on väga-väga oluline ja haldustavad ja nii edasi. ma teeksin ettepaneku, et ma loobun oma muudatusettepanekutest ja teeksime nii, nagu on välja pakkunud Majandus- ja Eelarvekomisjon, nimelt delegeeritud õigusaktid, aga kombineerime siis selle investeerimispanga ja komisjoni vahelise kokkuleppega, mis peaks keskenduma ainult tehnilistele küsimustele ja mitte sisulistele küsimustele. ma olen täiesti veendunud, et äh, kõik peab olema määruses, kuhu, kirjas, kuhu need investeeringud peab olema suunatud. meil on toimunud juba kaks äh, tehnilist kohtumist assistentide ja tehnilise personaliga ja väga paljud äh, kompromissettepanekud on ettevalmistamisel ja ma kutsuksin kolleege üles sellel nädalal mind aitama. see on see nädal, kus kompromissid tuleb paika saada, ma olen siin ka järgmisel nädalal. aga ja, nagu ma aru saan, paljude jaoks on see problemaatiline, sest et tegemist on sellise pooliku töönädalaga ja pärast seda on roheline nädal ja siis peamegi juba hääletama nii et ma tahaksin kõikide võimalike kompromissideni jõuda veel sellel nädalal. nii et ma paluksin teatavat paindlikkust teilt, ma ei tahaks laskuda liiga palju detailidesse, jäägem üldiste suunade ju-, suundade juurde ja ma olen valmis igasugusteks kompromissideks, suur tänu, Katliin! väga palju tööd on tehtud, aga väga palju on veel teha, nagu ma aru saan nii et äh, hakkame pihta siis ja variraportööridele kõigepealt sõna härra Eelar Rahvaparteist um,. suur tänu, härra proua esimees. soovin väga lühidalt rääkida. Äh, ma sooviksin tänada raportööri. ta on oma tööd väga hästi teinud, mis eriti oluline on see, et ta on võitleja ja sooviksin eh, teda toetada selles eh, võitluses, eh, sest kokkuvõttes küsimus on selles, kas saadakse meie raha või mitte. varem oli, oli see lihtne, nüüd peame võitlema, kinnitan, et mida te iganes te teete, meie fraktsioon teid toetab. mis puudutab eelarvet, siis Rahvapartei on nõus sellega, et kasutatakse iga aastaks eelarvemenetlust ja teine ettepanek on see, et me et et äh, me ei soovi kärpida kahe tuhande kahekümnenda aasta äh, eesmärke, me peame äh, kõike neid, kõiki neid süsteeme, mis hästi toimivad, veel alles hoidma. ja samuti peaksime toetama suuremat paindlikkust, mis on seotud ka üldeelarve küsimustega ja samuti peame üritama leidma lahendusi, nagu oleme seda minu minevikus äh, rohkem äh, finantsvahendeid ja Rahvapartei soovib äh, rohkem rahalisi vahendeid näiteks äh, fond äh, peaks saama üks koma viis miljardit äh, eurot ning sooviksime veel lisa kolme miljardit, et IEF saaks suurema toetust, samuti oleks see väga suureks toeteks, eks, VTA e-dele e ja eh, see oleks oluline ka kahe tuhande kahekümnenda aasta eh, toimivate eh, läbirääkimiste jaoks, nii et olemasolevad vahendid on täiesti, täiesti eksisteerivad, nad praegusel hetkel ei toimi, siis tuleks nad toimima panna, mitte uusi leiutama. mis puudutab loometööstust, sooviksime tõstatada selle küsimuse, et loometööstus äh, ja ICT infrastruktuur on äh, äh, olulised äh, meie jaoks, see on lahutamatu osa meie poliitikast, see pole lihtsalt tööstusharu, vaid see on üks meie jaoks olulisemaid tööstusharusid. samuti on vaja teha, et kõik selleks, et, et fond toimiks hästi, respekteerides turureegleid ning samuti finantseeritavad projektid peavad äh, reeglitele vastama. E, samuti tuleb loobuda poliitilistest nõudmistest, äh, mõtlema peab selle peale, kus neid projekte finantseeritakse, milliseid, kus ja kui kaua. me me ei saa äh, lubada, et mingisugune jõulupuu siin tekiks, me, me peame ka eh, sobivuskriteeriumid paika panema, sest vastasel korral, kui me liialt detailseks muutume, ei tule sellest asjast enam midagi välja, selleks osas oleks vaja parlamendi ühist seisukohti. ning mis puudutab delegeeritud õigusakte, siis arvan, et eh, meil on neid vaja. Eh, selleks, et sõlmida selle fondi teemaline leping komisjoniga, kui samas ka investeerimisjuhendeid on tulevikuks vaja, need on olulised elemendid, nii et äh, meil ei ole vaja rohkem äh, äh, menetlusi, vaid konkreetseid detaile, üks puudutab ülesehitust, teise, teine investeerimissuuniseid. vastasel korral me selle võitluse kindlasti kaotame. ja Eller? aitäh, järgmisena äh, saab ECR-ist kolleeg sõna. Mě v prvé řadě bych také chtěl poděkovat suur tänu teile, kõigepealt sooviksin tänada meie raportööri, sest ähm, tähtaeg ja muudatusettepanekute arv ei käi väga hästi koos. Äh, tema töö on tõesti äh, dramaatiline, kui nii võib öelda, keskenduksin nüüd nende artiklite peale, mis on meie komisjoni täielikus pädevuses, et äh, Äh, nii et äh, ärgem äh, hakakem nüüd kogu seda kompleksset küsimust korraga arutama, kust me raha peaksime võtma. tundub, et artiklid kaheksateist ja üheksateist on meie ITRE kolleegide toetuse leidnud. mina arvan samuti, et me ei tohiks kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide ja CDF-iga äh, Eh, küsimustesse sekkuda, see on protsess, need on protsessid, mis on juba praeguseks eh, käivitunud ja me ei tohi sinna rohkem sekkuda. kust me selle raha nüüd saaksime? selles kontekstis sooviksin rõhutada, et ECR eh, e on mitmeaastase finantsraamistiku taasavamise vastu, oleme seda enne juba öelnud ning koos teiste kolleegidega leiame, et on ohtlik sekkuda Eh, sellistes eh, küsimustes, mis puudutavad ühtsuspoliitikat, sest see eh, tooks kaasa väga keerulise olukorra ja ning need eelarveread, mis on juba assigneeritud, saaks, võiksid sattuda ohtu. peame äh, Eh, oma eksklusiivset pädevust eh, kasutama selleks, et investeerida energiasse ning digitaaltaristusse, nagu seda meie raportöör eh, ütles ning ma olen temaga täiesti nõus. samas aga ei toeta mõtet, et me oma jõulupuu liialt üle kaunistaks, jäägem siiski üldküsimuste juurde. et nii, et äh, mitte sulgeda võimalust äh, võiks kasutusele tulla äh, või välja pakkuda äh, huvitavad pakkumised. me ei tohi lihtsalt ühe konkreetse valdkonna jaoks hakata fondide vahendeid kasutama. selles valdkonnas peaksime toetuma sellisele Äh, sellisele äh, juhatusele, kes äh, kok-, kok-, konkreetselt nende asjadega tegeleks. ning mis puudutab nüüd valikukriteeriume, siis soovitaksin selget struktuuri, nagu seda soovitas ka härra Eller, kelle ettepanek on väga mõistlik. sooviksin tänada raportööri veel kord ja olen valmis teda aetama saan väga hästi aru, et ähm, see tohutu suur töö on ära teha ja aega on väga vähe. suur tänu. nüüd Alde nimel saab sõna härra Fetterle. tänu, ma võtan sõna meie variraportööri härra De Bakkeri eh, nimel, kes vabandab, et ta ei saanud ise täna siia tulla, sooviksin tänada raportööri selle eest, mida ta on teinud öö, eh, oma Äh, äh, kolleegidega ära teinud, aega on väga vähe, teema on väga oluline äh, ja muudatusettepanekuid on väga palju. minevikus toimus kohtumisi ravi, variraportööridega ja need jätkuvad ka tulevikus. ma ei hakka siin keskenduma detailidele, seda ei teinud ka minu kolleegid, sooviksin aga rõhutada meie jaoks olulisi punkte. alustaksin punktiga, mis meid kõiki puudutab ITRE komisjoni liikmena, ehk siis kust see raha pärit tuleb, ma, mul on hea meel, et teised on minuga nõus, sest eh, mul on, et raha võetakse eh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia CEF-i eh, eh, rahadest, meil raha tuleks leida mujalt ja ma arvan, et Euroopa Liidu eelarves on selleks rohtralt võimalusi, kasutamata fonde näiteks eh, või ähm, varusid. küsimus, kust raha pärast seda peaksime mõtlema selle peale, kuidas raha kulutada, see on aga fundamentaalse tähtsusega küsimus. kas kavatseme äh, kasutusele võtta fondi, kus, millele tõmbame ligi võimalikult palju erakapitali, üritame teada saada, kuidas äh, kasutatakse seda raha, kui soovime, et see äh, fond toimiks, kui me soovime kapitali ligi meelitada, siis ei saa me liialt äh, piiravaid äh, reegleid paika panna. meil peavad olema selged kriteeriumid, ma ei ole nõus sellega, et äh, me peame hakkama oma äh, eelarvele, eelarvet tükeldama ja ütlema investeerijatele, kuhu nad peavad investeerima. Neil peab olema valik, kas nad soovivad investeerida infrastruktuuri või kuhugi mujale samuti juhtimisküsimused, peame eh, hoidma oma eh, eh, käed taskus, kui asi seda fondi puudutab. meil on vaja luua selliseid struktuure, mis keskenduvad ainult sellele, et kuidas raha kõige paremini kulutada. see tähendab seda, et peame kaasama ka liikmesriike ja liikmesriikide investeerimispankasid. siin äh, ei ole küsimus mitte ainult poliitilises filosoofias, see on midagi enamat. praegu on kätte jõudnud selline hetk, kus üritame kriisist välja rabeleda, üritame mobiliseerida kapitali, et äh, investeeringud hakkaks taas liikuma. meil on, hoiame avalikust eelarvest äh, äh, äh, puudujääke ära. kui me suudame äh, kokku leppida äh, tagasihoidlikus juhtimisstruktuuris eh, ja laseme turul eh, otsustada, kuhu kõige parem oleks investeerida, siis eh, ei ole kartust, et meil see asi viltu läheks. suur tänu. ja nüüd saab sõna Claude Tormes Rohelistest. <clears throat> I want to thank uh... suur tänu, kõigepealt tahaksin tänada Katliini kogu töö eest, mis ta oma meeskonnaga on teinud. muljetavaldav on see, kui kiiresti on nad kõik need muudatusettepanekud läbi ekseldanud ja püüdnud äh, nendest luua poliitilist kompromissi. rohelistena on meie üks olulisi teemasid äh, see, et me kaitseksime teadus- ja uurimistegevuste eelarvet. komisjon on tegelikult praegu hävitava löögi andnud äh, hästi paljulubavatele eelarveridadele, mis uurimistegevust on rahastanud ja seetõttu on mul väga hea meel, et meil on fraktsioonide üleselt väga äh, tugev kokkulepe selles osas, et eh, neid rahasid ära ei võetaks. teine probleem, mis meile muret valmistab, on <clears throat> tehniline abi ning eh, selle tänane päev. olen vaadanud eh, hoolikamalt üle, mis on komisjoni ettepanek ja komisjon kokkuvõttes räägib hästi palju lisa tehnilisest abist, mis vajalik on, aga kui te vaatate konkreetseid arve, siis ainult kakskümmend miljonit on ette nähtud tänasele juba olemasolevale tehnilisele abile kui siin on teatud programmid, mis minevikus on töötanud ja kakskümmend miljonit antakse Euroopa Investeerimispangale tehniliseks abiks, siis on meil meeskond, mis koosneb eh, kümnest, viieteistkümnest inimesest ja see ongi kõik. me oleme teinud Euroopa Liidu projekte Euroopa Investeerimispanga tehnilise abiga, kümme kuni viisteist miljonit siin ja kokkuvõttes on see loonud eh, kümme kuni viisteist eksperti lisaks Euroopa Investeerimispanka. mina arvan, et tehniline abi on eh, üks teema, mida komisjon eh, küll käsitleb, aga rahastamine selleks ei, ei sobi üldse nende prioriteetidega kokku. kui me tahame hea seista selle eest, et see raha läheks sektoritele, kus meil on äh, VKE-d, uued novaatorlikud ettevõtted, siis äh, mina igal juhul äh, ECR-i ja liberaalide äh, arvamust ei jaga, et me peame igal juhul olema siin VKE-dele suunatud, kui meil ei ole seda konkreetset sihteesmärgi ja raha ka ei ole piisavalt, siis VKE-d ei jõua selle rahani lihtsalt, mida me loodame, et nad teevad ja veel üks sektor, kus me teame, kus on palju lisandväärtust, äh, ka juba enne ette võetud projektide kaudu on energiatõhusus. meil on viiskümmend kuni kuuskümmend äh, miljardit äh, puudu siin investeeringuid, seda on öelnud nii Euroopa Komisjon kui Euroopa Investeerimispank. me teame, et tänased fondid, mis olemas on, viis aastat tagasi need loodi, näiteks Euroopa Energiatõhususe Fond mida väga hästi juhtis eh, Deutsche Bank, on suutnud kahesaja miljoniga tegelikult ligi tõmmata mitu miljardit eh, investeeringuid, nii et eh, mõned EIS-i poolt juhitud fondid, kus on võimendusvõime viiskümmend korda ja rohkem, nii et energiatõhususel on olnud väga tugev võimenduse efekt, me oleme saanud väga palju Äh, investeeringuid juurde VKE-d ja energiatõhusus, siis on kaks äh, sihtkohta, kuhu peaksime igal juhul äh, investeerima, energiatõhusus, aga on väga oluline just Kesk- ja Ida-Euroopa riikides, kus energiahinnad on liberaalsel turul vabaks lastud, aga samas inimestel raha käes väga palju pole. ja viimane aspekt, kus meie alu-, arust on vaja rõhutada, millised on laiad valdkonnad, kuhu raha läheb ja samas me peaksime olema siia kaasatud, vähemalt peame vaatama lähemalt, mida komisjon ja Euroopa Investeerimispank, Investeeringute Pank teevad siin kokkulepete osas, siin peaksime liikuma delegeeritud õigusaktide poole. kui me seda ei tee, siis äh, anname lihtsalt komisjonile siin äh, võimaluse vabaks kulutamiseks ja me tegelikult ei tea, milline siis kokkulepe nende kahe institutsiooni vahel on, aitäh. Claude, la parola a madame Ernst per la GUE. GUE nimel saab sõna järgmine kõneleja. Äh, räägin oma kolleegi Paloma Lopez-Peo nimel, kes ei saa täna kohal olla tahan äh, loomulikult tänada variraportööri ja raportööri kogu selle menetluse eest ja selle tegutsemise kiiruse eest. Te teate, et me oleme väga-väga kriitilised eh, selle programmi suhtes juba algusest peale. meie arust on see väga raske ja ka aktsepteerimatu, et avaliku sektori garantii antakse erainvesteeringutele sellisel moel, eriti olukorras, kus intressimäärad on madalad ja avalikud investeeringud seetõttu äh, ei ole siin õige tee äh, seda on küll räägitud palju avalikkuse ees, aga samas vaadatakse sellest mööda. Äh, rahvapartei äh, need partnerlused on äh, palju raskemad seedida praegu maksumaksjale, see läheb kõik kallimaks ja praegusel majanduslikus olukorras ei ole see väga õige lähenemine. just nende teemade osas korraldamegi homsel päeval konverentsi. aga nüüd konkreetsemaks. meie jaoks on väga raske otsustada siis ikkagi, millised projektid äh, on vastuvõetavad, millised mitte, millised on need menetlused. Äh, meie jaoks on äh, vastuvõetamatu, et jäetakse kõrvale nii Euroopa Parlament kui tegelikult ka huvigrupid, vabakond siin. nii et küsimus, millised projektid peaksid olema prioriteetsed, kuidas neid valitakse, see on täiesti ebapiisavalt määratletud praegu. edasi me oleme rohelistega sama meelt, et energia äh, tõhusus peab olema siia sisse seotud, see on väga oluline, ei ole mõtet siin energiaturul muud reguleerida, kui et äh, energiat on vaja säästa, energia äh, tõhusus on aga väga suur investeerimisvaldkond ja liikmesriigid peavad siin ka oma sõna sekka ütlema. nüüd, kui me vaatame Euroopa Liidu liikmesriike, siis me näeme, et äh, sotsiaalsed erisused on tegelikult väga suured. just äh, sotsiaalne ja regionaalne ühtekuuluvus äh, vajab veel lisatoetust. tähtis ei ole mitte ainult see, et raha valatakse pat-, betooni maanteedesse ja mujale, aga ka sotsiaalsesse sisususse on vaja investeerida ja selliseid projekte oleks vaja toetada lisaks on meie muudatusettepanekutes kirjas, et kolmandik äh, vahenditest peaks olema õiguslikult siduvalt VKE-dele. kui me ei pane siia konkreetset äh, summat äh, või määratlust kirja, kui palju VKE-dele raha peaks minema, siis nende jaoks midagi üle ei jäägi ja see on selge. nii et kokkuvõttes on meie arust investeeringute fond täielik voodoo ja me küsime ikka ja jälle, kustkohast raha tuleb, me oleme täiesti selle vastu, et äh, kahe tuhande kahekümnenda Horisont äh, programmist need rahad tulevad. ja ka sellist äh, võimendust me ei näe, sellepärast et Horisont kaks tuhat kakskümmend jaoks on neid vahendeid palju rohkem vaja. me ei näe ka seda, et kui erainvesteeringud siia juurde tuuakse, et see siis seda tuleks eh, kuidagi reguleerida paremini kui avaliku sektori omi. igal juhul eh, oleme me kogu selle teema suhtes väga kriitilised ja me arvame, et see küll Euroopas edu ei too. Abbiamo terminato la lista degli shadow, proseguiamo. nüüd eh, on varjureportöörid sõna saanud sellega ja ülejäänud kolleegid saavad nüüd võimaluse rääkida palun pidage kinni oma kõne ajast. Äh, kolleeg Kassia, palun. Äh, suur tänu, head kolleegid, alustan samamoodi nagu teisedki, äh, ütlen tänusõnad raportöörile mitte ainult tohutut töö eest, aga väga selge lähenemise eest, mis tal oli juba algusest peale nii et olete sellest raskest teemast läbi närinud, äh, suur tänu. Äh, tahan rääkida sellest, äh, kuhu raha peaks kulutatama. rahvapartei poolt väga selge joon, ärge puutuge Horisont kaks tuhat kakskümmend ettenähtud rahasid ja nii edasi, nii et ma ei hakka seda üle kordama. aga küsimus, kuhu raha peaks minema äh, ITRE komisjoni vaatevinklist. no me oleme seda juba rääkinud, võime rääkida, kas meil, millised äh, millised äh, võimalused meil on eelarves kasutada neid vahendeid ITRE huvi ja pädevus on väga selge, VKE-d äh, on siin olulised. tahan rõhutada, kui oluline on viienda artikli esimene osa, mis puudutab äh, elektrivõrkude omavahelist ühendamist mis on Euroopa Liidu eesmärk, seda on ka äh, nõukogu öelnud eelmisel aasta oktoobriks, aga äh, seda on ka üle korratud hiljem. nii et seda tuleb rõhutada. aga teiseks, ma arvan, et äh, niimoodi laias laastus peame me arvestama ka ühte väga olulist aspekti. IKT sektor, just eh, igate vahendite energiasektoris. see on väga oluline selleks, et meie energiajuhtimine oleks parem ning et meil oleks võimalik rohkem kokku hoida eh, tarbijate jaoks erinevatel tasanditel. olen seda mõningates muudatusettepanekutes eh, siin rõhutanud. sest äh, tõesti, siin on vaja äh, indikaatorid veidikene laiemalt paika panna. Pilar, la parola alla collega Moody, prego. järgmine kõneleja saab sõna. Thank you uh suur tänu. Uh, sooviksin lisada omapoolsed tänud uh, Katlinile suurepärase töö eest äh, ja veel ka selle töö eest, mis sul ees seisab. see ei ole sugugi mitte äh, väike töö, mis ees seisab. eriti eelarvekomisjonis me oleme kõik äh, öelnud juba, kui väga me seda investeeringute fondi tervitame, kui väga me tunnistame, et selle jaoks on tõeline vajadus olemas kuid äh, see äh, ei ole eesmärk iseeneses, nii et äh, sellega seoses on väga tähtis, et me saaks aru sellest, et see osa Euroopa eelarvest, mis toimib, on kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide oma ning ähm, eelarve ning fraktsioonid on täiesti nõus sellega, et me kaitseme seda osa eelarvest Eh, nii et eh, selles osas on erinevatel fraktsioonidel kokkulepe olemas. Eh, see on äärmiselt selge sõnum, on suur viga komisjoni poolt, et praeguses faasis ei näida nad üles mingisugust paindlikkust ei meie komisjonides ega ka teistes rühmitustes, kes komisjoniga läbi räägivad, meie, see, et meie enda seisukoha juurde jääme, on väga tähtis. ning veel viimane asi küsimused, mida on äh, öeldud äh, valitsuste kohta ja valitsuste tähtsuse kohta. see, mida see äh, pakub, ei saa puudutada ainult struktuuri, see peab puudutama meie tulevikku ning just juhtimisstruktuuride paikapanek on, aitab meil, aitab meil kindlad olla selles, et me ehitame tulevikku suunatud majandust, nii et kas see on kultuuriliste vahenditega seeläbi või äh, läbi teadusuuringute ja innovatsiooni, igal juhul see kõik viib meid lähemale kahe tuhande kuuekümne, kahekümnenda aasta eesmärkideni, äh, kuid juhtimine peaks äh, olema, juhtimisküsimused peaksid olema kindlasti reeglites sees ja Kätlin on sellega algust teinud, usaldame seda täielikult. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Ilitška Aldest. Madam Chairman, thank you very much. suur tänu teile. ma saan toetada seda, mida minu kolleeg Frederik ütles, nii et ma räägin lühidalt, ma hindan raportööri tööd kõrgelt, see on väga nõudlik töö ja ma olen tänulik ka selle eest, kuidas äh, kui avatud sa oled teiste kolleegide fraktsioonide poolt soovitatu suhtes. ma sooviksin ühte olulist elementi rõhutada. nimelt see fond äh, on ilmselt pikemat aega juba olnud üks Euroopa Liidu olulisemaid äh, projekte, mitte ainult kui finantsinstrument, vaid kui poliitiline projekt. kui me siinkord, seekord läbi kukume, siis on see suur löök äh, Euroopa Liidu usaldusväärsuse vastu sellega seoses peame meie Euroopa institutsioonides seda, äh, selle asja õigesti ära tegema. selleks äh, peab meil olema piisavalt usaldust äh, nende poolt, kes investeerivad, eriti puudutab see erainvestoreid, sellega seoses sooviksin ma rõhutada seda, mida juba öeldi, et peaksime kõigi Euroopa institutsioonide poolt äh, leid-, rõhuma vajadusele võimalikult vähe poliitiliselt sekkuda, kõige, me hakkame üle pakkuma, siis eh, erainvestorid kaotavad usalduse ning see, eh, nende investoritele me ju kõige rohkem loodame. selles osas peaksime mõtlema, milline on parim võimalik keskkond investorite jaoks ja peame rõhutama, et meie jaoks on see üks kolmest Junckeri plaani sammastest eh, ja see on sama oluline või kui mitte kõige olulisem neist sammastest. ja sellega seoses ma ei hakkaks eh, eri, eri, ma ei hakkaks era, kedagi eri, eraldi esile tõstma ükskõik mis põhjustel ja ma ei hakka siit otstarbeliselt kasutama, ma ei hakka rääkima VKE-dest või äh, startup ettevõtetest. me peaksime leidma sellise keelekasutuse, mis rõhutaks seda, et just sellised on meie eesmärgid ja peaksime pühenduma just kiiresti kasvavatele valdkondadele, me ei tahaks rääkida protsentidest, kui me hakkame eh, rääkima eh, protsentidest, siis igalühel tuleme oma ettepanekud ja hakkavad pikad läbirääkimised ja muutub jälle see poliitiliseks hariduseks. sellega seoses ma eh, sooviksin rõhutada, et kui oluline on meie siinne konsensus ja meil on veel üks põhjust. tegemist on täiesti erinevate projektidega, CEF on täiesti teistsuguste projektide jaoks, see on selleks, et üles panna üle-euroopalised võrgustikud, mis investeeringut tagasi ei teinud, ma ei saa absoluutselt aru, mispärast komisjon äh, Äh, pakub välja midagi sellist, millel puudub igasugune loogika, rääkimata sellest, et CF äh, on paika pandud äh, ühtsusfondide poolt, me võime tekitada uue poliitilise probleemi, sest mõned või paljud riigid oleks sellele poliitiliselt äärmiselt vastu nii et äh, palun võtke seda esimest äh, märkust samuti arvesse, suur äh, tänu ja kõike head töö eduka lõpuleviimise nimel. sõna proua Rodriguez Pinheiro, suur tänu, esimees, mina samuti sooviksin ühineda meie raportööri tänajatega, ta on teinud ära hea töö ja tal on veel suur töö ees, igatahes ta võib ta loeta meie toetusele äh, ja koostööle me ei hakka rõhutama midagi, mis, mille osas me kõik nõus oleme, mis puudutab ehk siis seda, et äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi äh, finantseerimist ei puudutata ning selles osas sooviksin lisada, et äh, oleks ka näha, kõik fraktsioonid on ühel nõul selles valdkonnas ning see surve, meiepoolne surve on seega palju nähtavam ja tugevam sooviksin keskenduda kahele aspektile muudatusettepanekute osas, mis viitavad ühest küljest eh, juhtimisküsimustele, teisest küljest eh, sellele, mida me soovime teha, mitte ainult eh, millised projektid, vaid ka millised ettevõtted. siin on oluline rõhutada läbipaistvust, kriteeriumeid, mis Eh, on parlamendi jaoks olulised eh, ning eh, samuti see puudutab ka siis näiteks nende projektide võimalikku tagasilükkamist, mis meile hindamiseks esitatakse. samuti küsimus on ka selles, et mitte ainult millised projektid, millised äh, tegevused äh, kavatsetakse ette võtta, vaid ka selles, millised on ettevõtted. me peame jääma kindlaks oma väärtustele, me ei saa toetada selliseid ettevõtteid, kes, äh, kes, kes äh, sõnades kaitsevad suuvahelist võrdsust, võrdset palka, võrdset kohtlemist ja kuidas samas me ei näe, me ei saa anda äh, toetusi selliseid ettevõtetele, kelle puhul me ei saa kindlad olla, et nad võrdsuse kriteeriume ei rakenda ja kes, kes ei toeta ka ettevõtete sotsiaalset vastutust. sellega seoses ma paluksin, et võetakse arvesse need elemendid, mis minu meelest on samuti väga olulised, aitäh. suur tänu, äh, kolleeg Kaarins, palun, Kristjan. suur tänu proua esimees, ma liitun teiste kolleegidega, kes äh, tänasid äh, meie raportööri, see ülesanne teie ees on tõesti väga raske, mm, tulemas on äh, lihavõtted, puhkused ja niikuinii on aega vähe. aga ma toetaksin seda, mida ütles minu kolleeg Kristjan Eeler nimelt juhtimise kohta väga palju on neid inimesi, kes on esitanud ettepanekuid, mis lähevad selles suunas, et äh, kogu see juhtimisstruktuur peaks kaasama parlamenti ja et parlament peaks omama selle üle järelevalvet. aga ma tuletaksin kolleegidele meelde, et EFSI on garantiifond, selle maht on kaheksa miljardit ja loodetavasti peaks siis sellele liit-, sellega lisanduma kuskil kolmsada miljardit äh, eraraha äh, no kujutage ette, et äh, erainvestor hakkaks nüüd rahastama midagi, mille osas otsustab poliitik, <laughs> nii see ei lähe mitte. ausalt öeldes äh, meid ei usaldata kui äriinimestena, ähm, see ei ole ka meie peamine eesmärk, meie ülesanne on reeglid panna paika ja lasta teistel mängida. nii et äh, ma tahaksin natukene vaigistada neid, seda tungi, et poliitikud peaksid olema kaasatud meie roll peaks olema see, et me paneme paika mängureeglid, aga nagu ma ütlesin, et mäng läheks siis omasoodu edasi. nagu ma ütlesin, meie eesmärgiks on erasektorit ligi tõmmata ja panna neid investeerima. kui meil see ei õnnestu, siis ei ole sellest mitte keegi huvitatud ja kogu see asi kukub läbi, aitäh. suur tänu, proua Morano, järgmisena. suur tänu, proua esimees ma tahaksin ka liituda nendega, kes Katliini on äh, tänanud äh, ja tänada ta selle eest, et ta on nii palju tööd ära teinud ja meie teatud seisukohti toetanud. see fond on äärmiselt oluline ja meil on raha vaja. me kõik teame väga hästi, et äh, raha on täna vähe, tikutulega tuleb teda otsida meil on vaja investeeringuid ettevõtetesse, meie piirkondadesse ja loomulikult see fond on avatud liikmesriikidele, pankadele ja teistele liikmesriikide kontrolli oleval, olevatele organitele, aga minu meelest peaks jätma siin ka võimaluse piirkondlikele kolle-, ähm, kooslustele osaleda selle fondiga, et ka kohalik tasand oleks siin kaasatud äh, praegu just nimelt äh, selle rahanappuse all kannatavadki meie piirkonnad äh, ja kus majandusareng äh, on jäänud toppama, näiteks Prantsusmaal. ja mul on väga kahju, et nad ei ole saanud osaleda selles strateegilises fondis praeguse kava kohaselt, kui nad seda peaksid soovima nii et ma arvan, et me peaksime selle fondi avama kohalikele omavalitsustele, midagi lisama artiklisse üheksateist, selleks et oleks võimalik äh, sellest äh, strateegilisest investeeringute, strateegiliste investeeringute fondist rahastada ka kohaliku tasandi programme, miks mitte hoida võimalused avatud äh, nendesse piirkond, nende piirkondade jaoks, kus sellest võiks olla väga suurt kasu. ja loomulikult see ei puuduta mitte ainult äh, Prantsusmaad, vaid äh, ka kõiki teisi äh, riike, kus tuleb taristud hoida käigus, näiteks Ida-Prantsusmaa on Euroopa südames, me peame siin oma taristud hoidma korras ja käigus ja miks mitte siis saada rahasid ka sellest strateegilise investeeringute fondist selle jaoks, suur tänu. Theresa Griffin järgmisena, palun. suur tänu, Patricia. ja ma tahtsin ka Äh, tänada Katliini selle eest, mis ta on ära teinud, aga suur tänu ka selle eest, et sa võtsid väga selge seisukoha. võimas on selle asja juures see, et, äh, et fraktsioonid on seda toetanud ja ka komisjoni üles, komisjonide üleselt lähenetakse sellele asjale, see on väga ülioluline. me peame kaitsma Horisont kakskümmend kakskümmend ja Euroopa ühendamise rahastut ka selles osas. aga tuleksin selle juurde, kuhu raha läheb, mis puudutab äh, haldussüsteemi ja süsteeme, novaatorlikud kohalikud projektid, äh, mis toovad lisandväärtust kohalikul tasandil majanduskasvule, mis omakorda tekitab kvaliteetseid äh, kestvaid töökohti, peaks saama siit toetust. Katrin, sa rääkisid ka VKE-de definitsioonist, jah, me peame vaatama, et ka mikroettevõtted ja väga-väga väikesed ettevõtted saaksid äh, sellest fondist kasu ja me peaksime investeerima kasvupotentsiaaliga sektoritesse, näiteks nagu loovtööstustesse, aitäh. suur tänu, Theresa. järgmisena saab sõna härra Eeler veel korraks. jah. ma eh, kommenteeriks natuke seda, mis võib saada läbirääkimiste ajal kui me eelarve küsimuses ei ole ühisel positsioonil, siis ähm, kaotame igasuguse võimaluse peale jääda äh, läbirääkimiste küsimusi. mis puudutab nüüd sihtotstarbelist eesmärkide seadmist, olgem ettevaatlikud, mm, äh, see asi võib-olla on rohkem äh, majanduskomisjoni ja eelarve pädevuses ja kui me tahame jõuda mm, kompromissile, siis võib-olla peaks pigem keskenduma sellele, et äkki saaks teatavat rõhuasetust kuhugi panna, kui me teiste komisjonide mängumaale hakkame liialt äh, tikkuma, siis äh, jõuame ilmselt väga kaugele. mis aga reaalselt on võimalik läbi arutada, on ilmselt delegeeritud õigusaktide küsimus, kui meil oleksid ühisseisukohad äh, siis oleks teil raportöörina nõukogu ja komisjoniga vastamisi suurepärane võimalus mingisugune tehing saavutada see oleks palju parem lahendus kui see, et ka Citrest saavutatakse kokkulepe. delegeeritud õigusaktide läbirääkimiste ajal võime saavutada varem, seda tegime ka varem, kui, kui me rääkisime sellistest suurtest kallidest projektidest ja delegeeritud õigusaktidega me reguleerisime ära selle, millele te, te praegu viitasite, näiteks see juhtimisstruktuur ja nii edasi see, kuidas ähm, raha kasutatakse, selles osas peaks ju panema selgelt paika selle, millise juhtimisstruktuuri all seda tehakse täna ja tulevikus. kui meil oleks mingisugune kokkulepe selles osas, siis, siis äh, oleks teil lahingumoona, millega sellesse võitlusesse minna. ma kordan, kui delegeeritud õigusakt on teil olemas, siis on teil võimalus raportöörida eelläbirääkimisi pidada ja see peaks andma meile teatud aimu sellest, mis on oluline ja mis mitte. see on olulisem kui see kokkulepe, mis saavutatakse siin ITRE-s. me peaksime kompromissini jõudma majandus- ja eelarvekomisjoniga, ei tohiks me ise oma positsioone nõrgestada, vaid jääma enda juurde kui me veel ühe delegeeritud õigusakti saaksime, siis te olete ka alati läbirääkimiste laua taga, muidu mulle tundub, et me lihtsalt koormame oma ettepaneku üle ja, ja vähendame iseenda võimalusi nende läbirääkimiste käigus. suur tänu! jälle on palutud sõna uuesti sõna saada, härra Turmes läbirääkimistel on vaja rääkida konkreetses keeles ja kui me tahame, et VKE-d ja energiatõhusus oleks prioriteet lõpuks, siis tuleb alustada öö, mõistlikest, sisukatest asjadest, näiteks nagu sihtotstarbestamine. kui me seda ei tee, siis meil ei ole läbirääkimistel mitte mingisugust võimalust, see on minu analüüs ja mul on mõned küsimused läbi, mõned, mõningane kogemus juba olemas läbirääkimiste osas. suur tänu! tehtud on väga palju ettepanekuid Katliinile nüüd selle arutelu käigus, aga annaksin sõna ka Euroopa Komisjoni esindajale. härra Andres, palun, teil on sõna. palun. suur tänu, proua esimees, ma tahaksin äh, lühidalt peatuda kuuel punktil. esimene teid ilmselt ei üllata, eelarve. me oleme mures teie komisjoni ettepaneku pärast, aga ka teised komisjonid on teinud selle ettepanekud, et artiklid kaheksateist ja üheksateist tuleks välja võtta. ma natukene selgitan teile, miks me oleme mures. kõigepealt me arvame seda, et juriidilisest vaatevinklist ei ole üldse võimalik EFSit luua ilma selleta, et me räägiksime sellest, kuidas seda hakatakse rahastama. Te teate, et äh, alusleping näeb ette, et see EFSI peab äh, sobima mitmeaastasesse finantsraamistikku ja seda kaheksat miljardit marginaalina meil ei ole mitmeaastases finantsraamistikus, lihtsalt on illegaalne äh, EFSI äh, finantseerimisele mitte viidata. nüüd teiseks see, et meil oleks igal aastal eelarve arutelud, tekitab kolm probleemi. esiteks, see ei ole väga oluline, aga siiski see tekitab suurema kaose, kui meil on praegu täna juba nendes arut-, nendes aruteludes. teine asi on natukene sisukam märkus, nimelt äh, see teeks asjad palju hägusamaks. Äh, ei oleks enam nii selge äh, see, kuidas me oma kulutusi peaksime planeerima. ja meil on terve rida selliseid valdkondi, mis äh, sõltuvad mitmeaastase finantsraamistiku süsteemi ettearvatavusest, äh, me ei saa nüüd aasta kaks tuhat kakskümmend ju käivitada projekte, kui me ei tea, mis, kui palju meil raha on järgnevateks projektideks. kolmas märkus, millele te võib-olla ise ei ole mõelnud, nimelt see, et äh, hakatakse öö, vähendama teatud aspektide rolli. ma ei räägi siin mitte investeerimispanga rolli vähenemisest, vaid Euroopa Liidu rolli vähenemisest. kakskümmend kuus äh, miljardit on äh, meil välja maksmata kulukohustusi, mõlemad institutsioonid on äh, seda seda kahjatsenud, kui me nüüd lisaks sellele see kuusteist miljardit tagatist paneme juurde, Eh, kuigi me ei saa siis samas öelda eh, reitinguagentuurile, kuidas me seda rahastame, siis on tulemuseks see, et meie reitingit, eh, reitung, reitingut alandatakse, Standard Poor's on seda juba teinud ja kui veel üks reitinguagentuur seda teeb, siis teatud institutsionaalsete investorite jaoks ei ole enam meie projektid rahastatavad. ja veel eelarvest rääkides, rubriik üks A on täiesti mõistlik äh, lahendus, arvestades seda, et mis rahasid me kulutame. üks B rubriiki ei saaks kasutada ilma, kui ähm, ei muudetaks äh, ühtset määrust, selleks läks muuseas omal ajal kuuskümmend seitse äh, triloogi, nii et keegi ei taha sellest uuesti hakata rääkima paindlikkuse instrument on meie ja meie ekspertide seisukohalt kasutuskõlbmatu sellepärast et mitmeaastane finantsraamistik ütleb selgelt, seda saab kasutada ainult konkreetsel finants, majandusaastal pärast seda, kui kõik ähm, muud äh, variandid on ära kasutatud. nii et see ei saa olla kindlasti ette öeldud juba rahastamise allikas. ja siis ongi oluliseks äh, rubriik äh, üks A, aga seal on kohe üks palk, mis on silmas, nimelt Horisont kaks tuhat kakskümmend kui ka Euroopa ühendamise rahastu, mis on mõlemad tugevad projektid, võtavad seitsekümmend protsenti rubriigi üks A vahenditest. kui me nende juurde jääme, siis see tähendab seda, et tuleb kärpida rubriigi üks A teisi, teisi eelarveridu, näiteks nagu Erasmus, kas parlament siis tahab tugeva kärpe sisse viia Erasmus poliitik-, Erasmus kavadesse? see ei ole sugugi lihtne lahendus, aga siit tuleb mulle meelde see, mida ütles Churchill kunagi Äh, demokraatia on äh, kõige parem variant kõikidest halbadest valitsusjuhti, juht, süsteemidest, mis on läbi pööratud, proovitud. nüüd ähm, loomulikult see kriteerium, nagu te teate, komisjon on seisukohal, et sektoraalne lähenemine ei ole õige lähenemine Äh, paljud on öelnud seda, et äh, siia plaani pannakse väga vähe avaliku sektori raha, eesmärgiks on ikkagi erasektoreid ligi meelitada ja kui me hakkame piiranguid sisse tooma, siis on järjest raskem neid äh, miljardeid investeeringutena ligi tõmmata. osalemiskriteeriumised peaksid olema suhteliselt vähesed projekt peaks äh, käima kokku Euroopa strateegiatega, see peab olema majanduslikult elujõuline, kui projekt ei ole majanduslikult elujõuline, siis loomulikult ei hakka ükski erainvestor sellesse investeerima. kolmas kriteerium on väga oluline, see on see lisandatavuse kriteerium, me ei taha, et Euroopa Investeerimispank jätkaks vanamoodi ja me ei taha erainvestoreid äh, ära hirmutada me tahame keskenduda nendele valdkondadele, kus ilma investeerimispanga garantiita keegi ei investeeriks. ja lõpetuseks, oluline on see, et me saaksime ka mobiliseerida erainvestoreid. nüüd investeerimissuunis, see on väga raske küsimus, Euroopa Komisjon suhtub äh, sümpaatselt küll äh, tavaliselt äh, delegeeritud õigusaktidesse äh, aga selle konkreetse punkti puhul ma kutsuksin üles teatavale ettevaatlikkusele. põhjus selleks on see, et liikmesriikide seas on väga-väga suur huvi ja ka siin parlamendis investeerimissuuniste sisu kohta. nii et kui sellest saab delegeeritud õigusakt, siis äh, on tulemuseks see, et äh, kakskümmend kaheksa liikmesriiki kõik hakkavad esitama oma küsimusi, no kujutage ette, mis on siis lõpptulemus. tekibki maailma kõige suurem jõulupuu äh, pärast äh, aastat läbirääkimise, kuigi samas me tahame kiiresti edasi liikuda, kõik äh, komisjon tahab investeerimissuunise nii paindliku ja lühikesena hoida, kui see on võimalik. me tahaksime, et see oleks nagu Šveitsi nuga, sama tõhus, äh, üsna tihti on Euroopa Liidu poliitikate noa taga nürid äh, ja nendest ei ole mingisugust kasu, sest et nad on lihtsalt liiga karmid. neljas märkus, tehniline abi. üksteist ka ütles juba seda, et äh, me oleme ette näinud ainult kahtekümmet miljonit tehniliseks abiks ja aasta kohta, et see ei ole piisav aga seda, see on, see on lisaraha tänasele tehnilise abi küsimustele. aga lisaks sellele veel kõik teised tehnilise abi programmid Jasperi või Horizon kahe tuhande kahekümne jaoks äh, ja CEF-i jaoks, tegelikult on tehnilist, tehnilise abi summad praegu neljasaja viiekümne miljoni peal ja sellele lisanduks siis see kakskümmend miljonit aastas, nii et see on täiendus nende juhtumite puhuks, mida ei äh, saa, mida, mille jaoks ei saa raha mujalt. Jasper on kõige suurem programm, aga selleks on vaja tõukefonde, et finantseerida need projektid. nii et sellepärast ongi, ongi see süsteem selline. VKE-d paljud ütlesid, et meil on vaja äh, seada äh, prioriteediks VKE-d, see tegelikult on selles ettepanekus sees, see on ainus sihtotstarbeline raha kasutamine, mis on ette nähtud selles ettepanekus, nimelt viis miljardit ekstra vahendeid peaks minema Euroopa Investeerimisfondi äh, ja oleks suunatud siis konkreetselt VKE-dele ja mikroettevõtetele Need viis miljardit lisaraha peaks tekitama seitsekümmend viis miljardit äh, lisainvesteeringuid VKE-desse, see on tõesti väga oluline jõupingutus ja ma peaksin lisaks ütlema ka seda, et äh, mida ütlesid paljud teid, et meil on palju rahastamisvahendeid, Kosme, Horisont kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend ja nii edasi. ja see osa rahadest, mis läheb Euroopa Investeerimisfondi, kasutatakse selleks, et tänase instrumendi äh, Äh, kasutamist äh, tuua natukene ettepoole, mitte et see ei koonduks ainult äh, perioodi lõppu aastasse kaks tuhat kakskümmend, vaid et need rahad avaneksid peaaegu et kohe ja võimendusefekt kahekümne kaheksaga, mis Kosme puhul on praegu saada-, nähtav, siis lõikaksid sellest koha kõik, kohe kõik VKE-d. ja lõpetuseks proua Morano ütles see, et me peaksime kaasama ka kohalikud omavalitsused kohalikud omavalitsused loomulikult saavad esitada projekte, investeerimispanka, tegelikult ükskõik, kes võib esitada investeerimispanka projekti, liikmesriik, kohalikud omavalitsused, üksikisikud ja loomulikult äh, on ette nähtud kaasfinantseerimine ja loomulikult äh, on äh, väga teretulnud see, et kui, oleks väga teretulnud see, kui kohalikud omavalitsused selles suures investeeringute kavas äh, Äh, osaleksid ja lõpetuseks tahan tänada raportööri ja variraportööre ja, ja teie komisjoni üldse, et te olete nii kiiresti tööd teinud. me kõik mõistame seda, et äh, aega on vähe, aga hea tahtega jõuame kindlasti kaugele, suur tänu. La ringrazio, dottor Angels e mi permet-. suur tänu. tahaksin äh, siia juurde lisada, et äh, pärast olulisi arutelusid äh, teame me, et meie oleme siin parlamendis, tegemist äh, on inimeste poolt otse valitud äh, esindajatega. see, mis te demokraatia kohta ütlesite, ei ole päris õige, aga iga arvamus on legitiimne ja jutu võtab kokku raportöör. suur tänu, nagu ma sissejuhatuses ütlesin, siis ma arvan et, et üheksakümmend protsenti sõnavõttudest tegelikult läksid kõik samas suunas, mis on hea. ma ei hakka komisjonile siin täielikult praegu vastama, aga ma ütlen igal juhul, et ma olen väga pettunud äh, selles osas, et äh, te olete paindumatud, äh, kui me arutame rahastamise küsimust. minu tagasihoidliku arvamuse kohaselt on täpselt sama ebalegaalne komisjoni vaatepunktist eh, arvata, et nad võivad võtta eh, ilma igasuguse tavapärase eelarvemenetluseta ära raha Euroopa ühendamise rahastult ja Horisont kaks tuhat kakskümmend. me oleme pikalt eh, rääkinud nii komisjoni kui nõukoguga Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Euroopa ühendamise rahastu iga eelarverea üle ja nüüd lihtsalt sõrmenipsuga on äh, see eh, väga õrn poliitiline kokkulepe rikutud, mis me minevikus oleme saavutanud. nii et kui siin eh, mittelegaalsetest eh, võimalustest rääkida, siis siin me oleme täiesti võrdsed, kui nii võib öelda. ja mõningatest teie argumentidest ma saan küll aru, aga selle asemel, et me peaksime nüüd kõik selle jälle läbi võtma, palun aidake meil leida hea lahendus, me oleme siin kompromissidele avatud äh,, me oleme avatud lahenduste leidmistele, aga ärge arvake, et meie horisont kahekümne, kahe tuhande kahekümne ja Euroopa ühendamise rahastu osas eh, lihtsalt alla anname. Eh, siin mõned, eh, asi ei ole mõnedes raportites või variraportides, asi on komisjonide üleses kokkuleppes, me oleme seda arutanud ja väga palju eksperte ja ekspertarvamusi meid toetab, sest meie oleme siin ju ainult poliitikud. ja veel üks äh, asi. Äh, siin sihtotstarbestamine ja äh, rahade haldamine. miks meil on seda sihtotstarbelisust vaja? sellepärast, et kui raha fondi pannakse, siis me ei oota, et kõik hakkab lihtsalt automaatselt tööle, meil on vaja head tasakaalu ja järgneva kahekümne nelja või neljakümne kaheksa tunni jooksul peame selle kõik hästi läbi mõtlema. olen härra Ehleriga siin päri. me peame väga äh, tugevalt äh, siin äh, nõudma delegeeritud akte, aga ka abikõlbulikkuse kriteeriumid peavad olema paigas ja meie eesmärgiks on neid kriteeriume paremini raamistada, mitte ainult Euroopa Liidu poliitika laiemas raamistikus, aga me peame selle äh, kõik äh, te äh, teistsugusele majandusele ülemineku kriteeriumite raames nägema. see on oluline meie komisjonile ja ka teistele, meil on vaja teistsugust energiasüsteemi, meil on vaja digitaalmajandust, meil on vaja IKT vahendeid äh, Eh, see on meie eesmärgipärane fookus ja seda peab ka eh, abi andmisel arvestama. aga sihtarvestamist on vaja sellepärast, et kui me näeme, mis on juhtunud minevikus VKE-dega ja energiatõhususega, siis me ei ole teinud piisavalt. aga mõtleme hoolega läbi, kuidas jõuda hea kompromissini, sest eh, meil on vaja selle komisjoni täite toetust mingil hetkel mulle tundus, et me peame hääletamise paar päeva edasi lükkama, sest meil on vaja lisaaega, aga äh, ma olen valmis töötama hästi kiiresti koos variraportööridega, et mitte edasi lükata, sest kui me neljateistkümnendal hääletame ja see lõpeb hästi, äh, fraktsioonide ülene toetus on, siis on meil väga tugev äh, toetus ka sekkuda EKONi ja eelarvekomisjoni teatud haldusmuudatusettepanekutega siin äh, artikkel kaheksa ja teised, äh, kus meil on võimalik sekkuda siis. nii et äh, me saame siis kahe komisjoni kompromissettepanekuid samuti mõjutada, kui meil on tugev hääletus. nii et jätkame tööd ja näeme juba pooleteist tunni pärast siis koos variraportööriga. suur tänu, suur tänu kõikidele kolleegidele, suur tänu, et võtsite sõna, suur tänu kompromisside eest, nii nagu proua Antot juba ütles, neljateistkümnendal aprillil on hääletamine. nii et neid nädalaid on meil veel vaja siin eh, tööd teha. EKOn hääletab kahekümnendal aprillil ning meie peame olema oma tööga valmis varem. täna pärastlõunal tuleb eh, meie juurde volinik eh, Arjas Kalnete ja tahan teile tuletada meelde, et meil toimub ühtne kuulamine Juuri ja Itrega suvele ülemineku küsimuses. ma loodan, et mitmed kolleegid on kohal, et saame rääkida siin volinikuga pärastlõunal, nii et siis kohtumegi.